presidente cari colleghi la seduta è ripresa. kallid kolleegid me jätkame täiskogu osaistungjärguga. annan teile teada hääletuse tulemused seitsesada kolmkümmend kolm häält anti. kolmsada seitsekümmend neli häält oli vaja selleks, et valituks osutada. kolmsada kaheksakümmend kaheksa hää-, kolmsada kaheksakümmend kolm hääletas poolt <laughs> voti contrari trecentoventisette. kolmsada kakskümmend seitse hääletas vastu. Astensiooni. erapooletuks jäi kakskümmend kolm, üks hääl oli kehtetu ja vastavalt sellele tulemusele komisjoni presidendi kandidaat osutus valituks ma õnnitlen proua von der Leyenit tema valimise puhul ja soovin talle palju õnne oma ülesanne täitmisel. vastavalt äh, kodukorra artiklile sada kakskümmend neli annan ma nüüd ülemkogule teada selle hääletuse tulemusest ning äh, teavitan siis äh, seda, et komisjoni president on meil olemas ja nüüd on võimalik alustada volinike nimetamise menetlusega. ja samamoodi allkirjastan siis ka selle kirja. E la consegno, visto che è presente, alla Presidente. ja ma annan selle kirja nüüd talle endale ka üle proua von der Leyen, parlamendi nimel õnnitlen teid äh, valituks osutumise puhul, õnnitlen teid kõikide kolleegide nimel ning nüüd algab väga tähtis periood Euroopa Liidu institutsioonide jaoks. me peame nimetama volinikud ja parlament peab läbi viima ka volinike kuulamised ning äh, need küsimused, millest me täna rääkisime, vajavad veelgi süvendamist. samamoodi peab ka komisjoni kolleegium nende küsimustega tegelema. järgmised aastad on väga tähtsad Euroopa tuleviku jaoks me peame probleemid edukalt lahendama ja see on võimalik ainult siis, kui Euroopa Liidu institutsioonid teevad tihedalt koostööd. Te saate nüüd sõna selleks, et pöörduda Euroopa Parlamendi poole. president um..., president lugupeetud selle koja liikmed, mul on väga suur au, ma olen vapustatud ja suur tänu selle usalduse eest mulle, sest see usaldus on ka teie usaldus Euroopa vastu, ühendatud tugeva Euroopa vastu idast lääneni, põhjast lõunani. Te usute Euroopasse, mis on valmis võitlema tuleviku eest, mitte üksteise vastu. Teie usaldus Euroopasse, mis tegeleb praeguste suurte probleemidega üheskoos. see ülesanne, mis on meie ees, muudab mind alandlikuks. see on suur vastutus, minu töö algab pihta praegu kohe. aitäh, president Sassoli, aitäh kõikidele fraktsioonide juhtidele aitäh kõikidele Euroopa Parlamendi liikmetele, kes hääletasid täna minu poolt. minu sõnum teile kõigile on, töötagem koos, tehkem seda konstruktiivselt, sellepärast et meie eesmärgiks on ühendatud ja tugev Euroopa. aitäh! Grazie, signora von der Leyen. aitäh, proua von der Leyen nagu öeldud, edastan äh, tulemusega ülemkogule, ülemkogu presidendile Donald Tuskile ja annan teada selle kogu otsusest. me nüüd jällegi katkestame istungjärgu paariks minutiks kolleegid, la seduta ripresa. kolleegid, alustame jälle istungiga, palun võtku, võtke istet või lahkuge saalist, kui te ei kavatse debatis osaleda colleghi cortesemente prego coloro che non vogliono. kolleegid kui te ei taha debatti jälgida siis palun lahkuge saalist. l'ordine del giorno reca dichiarazione del vicepresidente della commissione alto rappresentante vastavalt päevakorrale anname nüüd äh, sõna äh, julgeolekupoliitika ja välispoliitika kõrgele esindajale, et ta saaks rääkida Euroopa Liidu üldise välis- ja julgeolekupoliitika strateegia rakendamisest. nüüd annan sõna siis asepresidendile, kõrgele esindajale Federica Mogherinile ja äh, kuna ma esimest korda te, teie siin viibimise ajal juhatan, siis tahan teid tänada suurepärase töö eest, mida te olete teinud ja soovin teile edu järgnevateks kuudeks ja selleks, mida te kavatsete ette võtta tulevikus. aitäh. härra asepresident, on rõõm ja au seista siin kojas. kui ma olen nüüd õigesti aru saanud, siis tegemist on selle ametiaja esimese aruteluga ja mul on olnud õnn ja äh, au osaleda ka viimases eelmise ametiaja debatis. tahan teid õnnitleda teie ametisse valimise või tagasivalimise eest ja tahaksin alustuseks õnnitleda siiski ka uut komisjoni presidenti. Ursula ja mina oleme teinud viimastel aastatel väga tihedat ja head koostööd, eriti just meie ühine töö, mis puudutab Euroopa Liidu kaitset. ja ma olen kindel, et komisjon on heades kätes nende asjade hulgas, millega me oleme koostööd teinud, Ursula ja mina ja ka teised välis- ja kaitseministrid liikmesriikidest, mõned nendest istuvad nüüd siin saalis Euroopa Parlamendi liikmetena, üks nendest asjadest on siis üldine strateegia, mida me oleme koostanud ja mis kaks aastat tagasi jõustus. üldine strateegia on olnud meie eh, töökompass viimase viie aasta jooksul ja selle valmistamine kolm aastat, mis on kehtinud ja siis selle ettevalmistamine ka ja ma tahan tänada eelmist parlamendi koosseisu, kes toetas meid selle strateegia koostamisel, eriti aga selle eest, et nad selle kõik tegevuse suunasid. üldine strateegia oli tõesti kollektiivse töö tulem ja kõik Euroopa Liidu kakskümmend kaheksa liikmesriik ja paljud parlamendi liikmed mängisid siin võtmerolli. Eh, Euroopa Parlamendi liikmed, aga ka liikmesriikide parlamentide liikmed, kodanikuühiskonnad, mõttekojad, tegemist oli tõesti väga kollektiivse tööga. ja see oli võimalus keskenduda väärtustele ja huvidele, eh, mida me eurooplastena kõik jagasime. see läheb kaugemale poliitilistest perekondadest ja ideoloogilistest debattidest me olime ühel nõul selles osas, et me peame tugevdama ja konsolideerima oma rolli globaalse julgeoleku pakkujana. me olime nõus selles küsimuses, et meie aja suured väljakutsed vajavad mitmepoolseid lahendusi ja olime nõus ka selles osas, et Euroopa on oluline äh, ainult siis maailmas, kui me tegutseme ühe, ühtse liiduna üldises strateegias on loomulikult oluliselt rohkem ja loodetavasti olete te näinud ka üldstrateegiat ennast, aga ka raportit, mida ma esitasin eelmisel kuul Välisasjade Nõukogule, kus arutati selle pärast seda, kui olin arutanud selle raporti sisu Ahveti ja TV komisjonidega eelmise mandaadi ajal aprillis. me oleme kokku pannud viiskümmend väga tihedat lehekülge saavutusi ja ka võimalikke variante tulevikuks ja see on see töö, mida ma teile esitlesin, et tulevikus arutada selle üle, kuidas kasutada neid instrumente, mis paika pandi, kuidas kujundada äh, tulevast äh, Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitikat. nii et äh, seal on üldises strateegia, strateegias oluliselt rohkem kui need kolm põhimõtet, aga keskendun hetkel nendele kolmele. julgeolek ja kaitse, mitmepoolsus ja see, et meil oleks rohkem ühendatud ja tõhusam Euroopa Liit. kõigepealt kaitse me oleme näidanud, et eh, see Euroopa Liit teab, kuidas saavutada tulemusi, kui poliitiline tahe on olemas. mõningatel juhtudel me oleme saavutanud isegi rohkemat, kui me lootsime ja ootasime siin valdkonnas. kui me hakkasime rääkima alalise kaitsekoostöö eh, struktuuri paikapanemisest, siis olid paljud skeptilised ja mäletan väga hästi, arutasin seda esimest korda omaenda kuulamise ajal viis aastat tagasi te-, Ahveti ja Teve ühisel koosolekul ja aga pärast kogu seda skepsist ja vastuseisu, mis eksisteeris, saime sellega siiski hakkama ja läksime isegi kaugemale, Euroopa Kaitsefond ja koordineeritud iga-aastane aruanne ja need ei ole mitte ainult arvud ja nimed, vaid see on tegelik muudatus ka, mis puudutab meie ühist julgeolekut. me aitame liikmesriikidel muuta oma kaitsekulutusi tõhusamaks ja arendada välja neid sõjalisi võimekusi, mis meil on vaja taevas, merel, küberruumis. meie rahvusvahelised missioonid on nüüd parema juhtimisstruktuuriga ja me oleme võtnud äh, kohustuse investeerida rohkem äh, tsiviiltegevusse, mis on jätkuvalt Euroopa Liidu uhkuseks Euroopa Liidu julgeolek ja kaitse on lõpuks äh, võtnud oma tõe, esimesed tegelikult tõelised sammud pärast aastakümneid, kui see eksisteeris ainult paberil või isegi mitte seda. ja samal ajal, kui me iseennast tugevdasime, oleme me tugevdanud ka oma julgeoleku ja kaitsekoostööd partneritega igal pool maailmas, alates NATO-st, aga minnes oluliselt kaugemale. tulin just tagasi Kesk-Aafrika Vabariigist äh, näiteks, kus äh, meie töötame Euroopa Liidu lipu all koos ÜRO rahuvalvajatega ja enne seda paar nädalat tagasi olin ma Sahelis, kus me oleme aidanud G5 Sahel riike omaenda rahvusvahelist sõjalist jõudu paika panna. teine punkt, mida tahaksin rõhutada, on mitmepoolsus. Euroopa Liit on äh, mitmepoolne koostööd tegev jõud definitsiooni järgi, see on meie Euroopa projekti DNA-s äh, mitmepool, aastatel, kui mitmepoolsus ja ka ÜRO süsteem on sattunud üha rohkem surve alla, oleme me sellesse investeerinud rohkem kui kunagi varem. oleme tugevdanud oma rahalist toetust ÜRO-le, üks äh, näide on näiteks see, et oleme päästnud äh, ÜRO Palestiina põgenike agentuuri rahastuskriisist, äh, toetasime ÜRO peasekretäri äh, Äh, agendat, aga ütlen siiski välja, et me oleme alati töötanud selleks, et leida mitmepoolne lahendus meie aja keerulistele ja rohketele probleemidele. nii et me mitte ainult ei kaitsnud äh, tuumakokkulepet Iraaniga, jätkusuutliku arengu eesmärke, kliimamuutuste kokkuleppe rakendamist, et meil oleks uus äh, vabade ja õiglaste kaubanduskokkulepete põlvkond, aga me oleme alati üritanud üles ehitada mitmepoolset raamistikku seal, kus seda ei eksisteerinud pärast seda debatti räägime me Venezuelast ja sellest kontaktrühmast, mida on edendanud Euroopa Liit, et kriisi lahendada. ja näitena mainin ka mitmepoolset koostööd ÜRO ja Aafrika Liiduga, Brüsseli konverentsid Süüria üle ja regionaalsed kohtumised me oleme paika pannud selleks, et toetada rahu Afganistanis. Need on head näited meie mitmepoolsest lähenemisest kokkulepitud tingimustel me ei ole mitte ainult kaitsnud mitmepoolsust, mida me oleme ka jah teinud, aga me oleme selle uuendanud innovatiivsete uute lahendustega. kolmas asi, mida tahaksin rõhutada, on see, kuidas me töötame. see oli äärmiselt oluline osa üldisest strateegiast kolm aastat tagasi ja ma arvan, et me oleme teinud päris palju selleks, et parandada seda, kuidas me töötame Euroopa Liidus sees ja siin tahan jällegi tänada Euroopa Parlamendi eelmist koosseisu ja loodetavasti ja kindlasti te jätkate samamoodi et on toetatud ja panustatud äh, meie tegevuse selleks, et äh, parandada äh, koordineerimist ja ühtsust institutsioonide vahel ja sees. selle töö juures oleme me olnud kõige edukamad siis, kui me oleme olnud ühtsed. see oli üldise strateegia tuumamõtteks, rohkem ühtne Euroopa Liit ei ole mitte ainult põhimõtte küsimus, mis järgib meie loojate samme, vaid selline ühine liit on ka parim viis, kuidas muuta meie tegevus tõhusamaks. ainult äh, ühtsetena saame me tegelikult äh, midagi maailmas täna ära teha. olen alati öelnud, et ei ole mitte väikseid ja suuri liik-, liikmesriike, on lihtsalt äh, väiksed äh, liikmesriigid, väiksemad liikmesriigid, kes ei ole veel aru saanud, kui väiksed nad on tänases maailmas. nii et äh, me oleme tõhusad ainult siis, kui me oleme ühtsed ja ainult niimoodi saame me edendada oma huvisid ja väärtusi ja kui me seda niimoodi ühtsena teeme, siis meist tõesti on vahet, mõnikord on see vahe päris oluline, mitte ainult meie jaoks, vaid ka meie partnerite jaoks igal pool maailmas Nende aastate vältel oleme me minu arvates päris palju saavutanud. näiteks see, et meie julgeolekupoliitika ja arengupoliitika on omavahel nüüd seotud või ka meie tegevuse sise- ja välispool. meil on paremini koordineeritud töö Euroopa Komisjoni sees tänu sellele grupile, mille me lõime volinikuga välistegevuse Äh, grupp, mis on äh, regulaarselt iga kuu nende viie aasta vältel kogunenud ja liikmesriigid on äh, ÜRO Julgeolekunõukogus oluliselt rohkem oma tegevust koordineerinud. asi, mis veel kolm aastat tagasi tundus täiesti võimatu. meie progress aastate jooksul siin on olnud võimalik tänu kollektiivsele poliitilisele tahtele edasi liikuda. aga tahan seda jagada teiega, mina olen väga teadlik sellest, et need saavutused, kõik see, mis me oleme siin sektoris, selles valdkonnas saavutanud, see kõik võib jääda väga lühiajaliseks, kui poliitiline tahe laguneb. ja see on see sõnum, mida ma teile ka tahan edastada. tulemusi tuleb konsolideerida. Need uued võimalused, mis meil nüüd viimase kolme aasta, nelja aasta jooksul on avanenud, neid võib nüüd uurida ja laiendada aga see nõuab eh, seda, et meie eesmärk oleks ühtne, et meil oleks pühendumus ja poliitiline tahe, mis on kõige olulisem. Euroopa Parlament eh, on olnud eh, selle progressi jaoks võtmetähtsusega. Euroopa Parlamendi liikmed on olnud meie välispoliitika väga olulised tegijad omaenda poliitiliste missioonidega, valimisvaatlusega, sellega, et on teostatud järelevalvet meie poliitikate üle, et pidevalt on keskendutud inimõigustele ja seda siin tahaksin tänada teie eelkäijaid siin saalis ja jällegi ma olen kindel, et teie jätkate tööd selles suunas. nii et teie roll on võtmetähtsusega. Teil on viimane sõna võtme fundamentaalküsimustes, mis mõjutavad meie välis- ja julgeolekupoliitikat. Teil on lõppsõna uue eelarve osas te panustate sellesse, et seada suund meie välispoliitikale tulevasteks aastateks. niisiis see, et Euroopa peaks olema ühtne, see on olulisem täna, kui see oli viis aastat tagasi. ma arvan, et see on isegi veel olulisem eh, tulevastel aastatel valikud ja vastutus on teie kanda ja ma olen kindel, et te suudate seda täita kõige tõhusamalt ja vastutusvõimelisemalt, jätkuvalt investeerides meie Euroopa Liidu globaalsesse rolli, aitäh. aitäh. välis-, kõrge esindaja komisjoni asepresident. nüüd saavad sõna fraktsioonide esindajad ning Rahvapartei nimel annan sõna härra Kaalerile, üks minut. aitäh. kõigepealt tahaksin väljendada heameelt Ursula von der Leyeni valimise üle komisjoni presidendiks. olen kindel, et kaitse- ja välis- ja julgeolekupoliitikas koos Josep Borrelliga ja teistega on tema mõju märkimisväärne. me soovime kõik mitmepoolset maailmakorda ning Euroopa koha säilimist selles ning oma huvisid esindada. Euroopa Liit on globaalse strateegia rakendamist konstruktiivselt äh, edendanud ning seda, sellega soovime ka jätkata. soovime näiteks jätkata ICI uue vahendiga ning oma mõju selles säilitada. kriisid, mis meie ümber toimuvad, on silmaga näha. lõunas, kagus ja idas. me peame püüdlema ühiselt nende lahendamise poole ning äh, peame mõistma, et meil on ühised huvid ning äh, meid ei saa lahutada. aitäh! nüüd saab sõna kolleeg Piiri sotsiaaldemokraatide nimel, palun. aitäh. kolm aastat tagasi tervitas parlament üleilmse strateegia vastuvõtmist olulise teekaardina tõhusamalt toimiva ja tihedamalt lõimunud Euroopa Liidu poole. meil oli vaja pragmaatilist nägemust, oli vaja selgelt paika panna sihid, partnerid ja vahendid. palju on ära tehtud sellest ajast, ent arvestades olukorra halvenemist maailmas, on strateegia muutunud järjest olulisemaks. meil on vaja mitmepoolseid partnerlusi tugevdada. märkimisväärseid edusamme on saavutatud mitmes valdkonnas, julgeoleku ja kaitse valdkonnas näiteks. ning me peame seda, seda positiivset inertsi ära kasutama. kõigepealt peab olema selge perspektiiv laienemisriikidel. teiseks on vaja ausalt, õiglaselt ja jätkusuutlikult hallata rännet ning tuleb teha koostööd piiririikidega naabruspoliitika raames. maailma olukord ei ole praegu parem kui kaks tuhat kuusteist. sisemiselt Euroopa väärtused, õigusriik, solidaarsus ja vabadus on, on sattunud probleemide ette. ning mitmed suured riigid ei löö enam mitmepoolsetes platvormides kaasa ning kerkinud on märkimisväärsed julgeolekuohud ja ka kliimaoht. meil on seetõttu Euroopa Liitu vaja rohkem kui kunagi varem ning ka maailmal on Euroopa Liitu vaja selleks, et äh, edukalt lahendada ülemaailmseid probleeme. aitäh! aitäh! nüüd Renew Europe'i nimel saab sõna kolleeg Vautmans, poolteist minutit, palun. aitäh! tere õhtut kõikidele kolleegidele, proua Mogherinile, ka kolleegid juba ütlesid seda kõike, et kolm aastat tagasi koos kõikide partneritega töötasime me välja selle üldise strateegia. toona oli see ülitähtis, sellepärast et parlament ootas juba ettepanekut, millega pannakse paika see, kuidas meie üleilmselt ennast esindame ja kuidas me tagame siis julgeoleku ja kaitse ning just selle üldise strateegiaga saimegi juhised, kuidas tagada turvalisust kogu maailmale. nüüd me hindame seda protsessi ja teie ka ise ütlesite seda väga selgelt, et kui poliitiline tahe olemas, siis on ka tulemused selgelt äh, ja käegakatsutavalt olemas. see puudutab siin nii kaitset, peskot, erinevaid rahuoperatsioone, tõesti suurepärane, väga suur samm edasi. ka rahumeetmetega tuleb edasi minna me oleme näidanud, et me oleme usaldusväärne partner. toona sõlmiti Iraani kokkulepe, see on nüüd küll praegusel hetkel öö, äh, kõhkluse alla seatud. me peame nüüd tõesti vaatama, mis saab edasi hääletasime just ka uue komisjoni presidendi üle, proua von der Leyeniga toimus meil ka väga hea arutelu selle üle, et me peame nii-öelda välispoliitika anonüümsuse ära kaotama. me peame tugevamalt, ühtsemalt tegutsema äh, üleilmsel tasandil Euroopa kaitsepoliitika eest võideldes, see on minu jaoks kõige tähtsam. ja lõpetuseks suur-suur tänu teile, proua Mogherini, me oleme tõesti siin väga paljudel õhtutel suurepäraseid arutelusid pidanud ja mul on väga hea hea meel selle üle. Teie olete minu jaoks üldise julgeolekustrateegia üleilmne nägu. Teile on sinise kaardi küsimus. Claire Fox, la accetta. Claire Fox, kas olete valmis vastama? Prego, onorevole Fox. palun, proua Fox. I just wanted to ask. tahtsin lihtsalt küsida, et kas äh, üksikud inimesed ja meeleavaldajad, kas nende käest on küsitud, et kas nad pooldavad Euroopa sõjaväge, tegemist on föderalistliku lähenemisega, mis on vastuvoolus rahvuslusega, demokraatiaga, suveräänsusega, tegemist on suure veaga. minu jaoks on tegemist täiesti õudse visiooniga, et Euroopa Liit oma välispoliitikas midagi sellist välja pakub. see on väga raske juba siis, kui sa elad rahvusriigis äh, on väga raske siis vastutustundlikult välispoliitikat läbi viia. aga et siin kojas hakatakse rääkima välispoliitikast ilma, et keegi oleks seda toetanud ja Brexiti partei seda ei toeta. palun, teil on sõna vastuseks. mikrofon, palun aitäh, president, ma arvasin, et sinise kaardi raames on võimalik esitada küsimusi, ma kuulsin siin kõigest avaldust Euroopa sõjaväe vastu. jätame selle vahele, ma arvan, et Euroopa rahvas Euroopa Baromeetri küsitlustes on väga selgelt öelnud, et nad toetavad kaitseküsimustes suuremat koostööd ja mina toetan Euroopa sõjaväge, aitäh grazie collega ricordo a tutti i colleghi che le blue card servono appunto aitäh kõik, kõigile kolleegidele meenutan, et sinine kaart on selleks, et esitada küsimus eh, eelkõnelejale ja kõneleja vastab sellele, siis nüüd saab Roheliste fraktsiooni nimel ja Vaba Euroopa Liidu nimel sõna härra Bütikofer, kaks minutit. aitäh, president. austatud kõrge esindaja ja asepresident, head kolleegid. mina isiklikult eh, leian, et on märkimisväärne erinevus eh, tihedama koostöö Euroopa sõjaväe vahel. aga see on kõrvalmärkus. Eh, ilmselt omab sümboolset väärtust see, et üks esimesi arutelusid uues parlamendis puudutab Euroopa Liidu üleilmset strateegiat, sellepärast et eh, see saab meie töös väga oluliseks